nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga. Äh, Saksamaa, Prantsusmaa jalgpallimäng on, seal on seis ikkagi null-null, kui kedagi see huvitab, aga järgmiseks päevapunktiks on traditsiooniliste nimetuste kasutamine USA-st pärit veinide puhul. ja kõigepealt saab sõna komisjoni nimel härra Šemeta härra esimees, austatud parlamendiliikmed, teatud traditsiooniliste nimetuste kasutamine veini kirjeldamisel on pikk traditsioon Euroopa Liidus. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta veinireformi pani ühine raamistik paika reeglid, mis puudutab tunnustamist, selliste traditsiooniliste terminite tunnustamist ning kaitset ja kasutamist. see paneb paika ka Euroopa Liidu menetluse selleks, et kaitset kasutada, see mõjutab nii Euroopa Liitu kui teiste riikide, kolmandate riikide veini, mida turustatakse Euroopa Liidus. Äh, Ameerika Ühendriigid on alati olnud skeptilisel seisukohal Euroopa traditsioonide suhtes, seetõttu neil on olnud äärmiselt kriitiline lähenemine sellele poliitikale. kahe tuhande kuuenda aasta Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide veini kokkulepe oli esimene samm traditsiooniliste nimetuste diskussioonis sest et see andis eh, võimaluse erandiks Chateau eh, kasu-, termini kasutamisel Ameerika Ühendriikide veini puhul, mis, eh, mida Euroopa Liitu äh, imporditakse, millel on, nende veinide puhul, millel oli äh, nimetus Euroopa Liidus registreeritud enne kümnendat märtsi kaks, kaks tuhat kuus. ja lisaks sellele võimaldati kolmeaastast üleminekuperioodi Ameerika Ühendriikide veinidele, mis puudut- ja mis kasutasid Euroopa Liidu traditsioonilisi nimetusi nagu Chateau, et nad, neid saaks turustada Euroopa Liidu turul. see üleminekuperiood äh, lõppes äh, märtsis kaks tuhat üheksa, juunis kaks tuhat kümme äh, otsustasid Wine America ja Wine Institute kaks kõige äh, tähtsamat äh, assotsiatsiooni Ameerikas äh, taotleda Äh, seda, et seda terminit Chateau saaks kasutada traditsiooniliselt USA veinide puhul, mida imporditakse Euroopa Liitu, tavaliselt äh, kasutavad seda Prantsuse veinid ning Luksemburgi, Tšiili ja Kanada äh, veinid. see traditsioon on sarnane selle traditsiooni sisuga, mida juba Euroopa Liidus kasutatakse. ja pärast uurimist vastavalt uuele Euroopa Liidu menetlusele avaldati see taotlus selleks, et saaks selle vastu, sellele vastuväiteid esitada. selles kontekstis oli Prantsusmaa selle tunnustamise vastu, öeldes, et kui Ameerika Ühendriikide veinid sellist terminit kasutada saavad, siis see viiks Prantsuse tarbijad eksiteele komisjon on teadlik sellest, kuivõrd tundlik on see küsimus, komisjon endiselt uurib seda küsimust ning äh, äh, võtab aja, et sügavuti seda olukorda uurida, aitäh. aitäh, härra volinik ja nüüd fraktsioonide nimel kõneled esimeseks kõnelejaks kaheks minutiks Rahvapartei nimel proua Lulling. aitäh, härra juhataja, härra volinik jällegi kaitseb äh, äh, volinik veinitootjaid Euroopas, meie äh, pärandit, meie traditsioone, meie intellektuaalomandit. see on sektor, kus Euroopa Liit on jällegi esirinnas. minevikus on meil olnud roseevein ja seekord jällegi peame me paneme komisjoni mõistma, et ei ole, et me ei tohi lubada Ameerika Ühendriikidel ära kasutada neid traditsioonilisi nimetusi, Chateau ja Clos näiteks, omaenda veinide puhul, mida siis turustatakse Euroopa Liidu territooriumil. on mitmeid äh, kaubanduslikke põhjuseid, mis võivad tekitada kiusatuse seda teha, aga samas ei tohi Ameerika Ühendriikidele kunagi selliseid järeleandmisi teha. sest et äh, sellest äh, tuleneks niimoodi, et meie nimetusi kasutatakse ära ja seega moonutatakse konkurentsi ning see kahjustaks märkimisväärselt meie prestiižikaid Euroopa veine, eriti just, mis puudutab nimetust Chateau. Euroopa Komisjon on avaldanud Chateau äh, definitsiooni teatas ja see ei ole üldsegi vastavuses sellega, kuidas ameeriklased äh, seda defineerivad, mille nad ava-, definitsioon, mille nad avastasid, avaldasid aastal kaks tuhat üheksa. ma tean, et on olemas reeglid selle kohta, kuidas kolmandate riikide professionaalsed organisatsioonid registreeritud saavad, aga samas me peame siiski järjepidevalt oma põhimõtteid rakendama ja seda siin ei tehta ma tean, et äh, kunagi ei ole meeldiv siin oma kolleegi asendada, härra volinik, ma tean, et tegemist on tehnilise taustaga, aga see on siiski ka äärmiselt poliitiline taust. nii et palun edastage see teade härra Tšolosele, tegemist on siin korduva rikkumisega. suur aitäh ja nüüd kolmeks minutiks äh, härra Castro, ma teen selle aitäh, härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid tegemist on hea võimalusega otsustavalt uurida ühte strateegilist küsimust ühtse põllumajanduspoliitika valdkonnas. see puudutab Euroopa tootmise kaitset ning edendamist. me näeme, et üha rohkem imiteeritakse kvaliteedisertifikaadiga Euroopa tooteid, see, et terminit Chateau ja Clos saab kasutada veinide puhul, mida toodetakse Ameerika Ühendriikides ning turustatakse Euroopas, on eriti murettekitav ning hämmastav. ei ole küsimustki, härra volinik, et need on kaubanduspraktikad, mis ühest küljest võivad eh, eksitada lõpptarbijaid, kui nad veini ostavad ja samas eh, on sellel ka negatiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju ettevõtjatele meie kvaliteedisektoris. Chateau ja Clos on täna kaalul, aga viimase paari aasta jooksul oleme me näinud olukorda, mis võib ohtu seada kogu meie kvaliteedisertifikaatidega tootevalimiku Euroopas, meil on Prosecco, Rioja, Champagne, mis on kõik võltsid, meil on suurepärased äh, toiduained, mida kadestatakse ning imiteeritakse kogu maailmas, meil on Euroopa sotsiaalmudel, mida me peame igal juhul kaitsma, mis puudutab veini, siis kaubanduskokkulepe Ameerika Ühendriikide ja meie vahel aastast kaks tuhat kuus seda on ignoreeritud äh, kuni selleni, et nüüd aastal kaks tuhat üheksa on Ameerika Ühendriikidel lubatud ka eksportida veini, mille peal on sellised sõnad, mida me juba kasutame. me oleme kõigist teistest ees toiduainete kaitsmise ja äh, läbipaistvuse valdkonnas ning äh, veiniturg, millega tegeleb äh, neli seitse üheksa aastast kaks tuhat kaheksa ning äh, kvaliteedipakett, mille nimel me oleme kõvasti äh, vaeva näinud siinsamas kojas. Nende eesmärgiks oli konkreetselt Euroopas sertifitseeritud toodete imiteerimise takistamine ja need pingutused võib, võivad täiesti nullitud saama, saada, kui me lubame inimestel väljaspoolt Euroopa sektorit meie tooteid imiteerida see tekitaks meile suure konkurentsimiinuse ja seetõttu härra Õet oleme me siin, et komisjonile veel kord meenutada, et nad peavad garanteerima läbipaistvama turu ning võimaldama eh, tõelist kaubandusreeglite vastastikusust, et eh, edendada suuremat konvergentsi rahvusvahelisel tasandil, mis puudutab kvaliteedistandardeid, mida me siin Euroopa Liidus ise rakendame, aitäh! suur tänu, härra kolleeg ja üheks pooleteiseks minutiks ALDE nimel palun proua Kirs Kriisbeck järgnevalt. suur tänu, härra president, volinik, head kolleegid. pärast GMO-de debatti, roseetootjate aktsioone ja nii edasi, on nüüd komisjonil tulnud suurepärane idee kiirendada ja ajakohastada arutelusid ning äh, nimetuste Chateau ja Clos kasutamise keelut-, keelustamist. mina ise olen pärit Prantsusmaalt, aga see ei ole mitte ainult prantslastele omane teema, meil on Euroopas ajaloolised äh, tugevad veinitootjad ning äh, need kaubamärgid ja nimetused toovad kaasa teatud konnotatsioonid, toodetel on pikaajalised traditsioonid Mm, milles on veinitootjate iidne tarkus eh, erinevad eh, Euroopa veinisordid on üle maailma tuntud, see mitte ainult eh, ei garanteeri tarbijale kvaliteeti, aga nii, nagu Astrid Luling ütles, see viitab Euroopa kultuuripärandile. ma saan aru väga hästi, et ameeriklased soovivad neid nimetusi kasutada selleks, et kasu lõigata ajalooliste Euroopa veinide tuntusest, aga härra volinik, selle nimetuse kasutamine lubamine toob kaasa väga kurvad tagajärjed, sellepärast et vastastikususe põhimõte peab kindlasti kehtima, eriti veini tootmise puhul. ja nii nagu öeldud, siis äh, toodete võltsimine ja imitatsioonid on siin ohuks, see võib ju kõik tarbijaid eksitada, seda me lubada ei saa. me ei saa loomulikult äh, Tšiili tootjatel või ameeriklastel keelata Chateau nimetuse kasutamist, aga äh, kindlasti peab see vein vastama teatud standarditele, tulgem tagasi mõistusele, ärgem ohustagem oma traditsiooni. head kolleegid, ütleb äh, härra president, veini teema on minule ka südamelähedane, aga palun ärge laske mul ennast katkestada, hoidke kõne eest kinni. ja edasi kõnelejatena äh, härra Ferreira, palun minutiks. daamid ja härrad, volinik, härra president, pärast katastrofaalset äh, nimetuste reformi ning seda, kuidas see mõjutas veinitootjad Portugalis, läheme me nüüd edasi. olukord Donau piirkonnas oli väga hull, nimelt äh, kohalike tootjate Äh, jõupingutustest hool-, hoolimata ei olnud üldse mõtet isegi veini tootma hakata, väga palju kuulsaid veininimesid äh, sai kannatada, mis tegelikult on olnud aastasadade jooksul juba Euroopas levinud. me näeme kohtuotsuseid, äh, intellektuaalomandi õigusi ning kaubandusleppeid Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel äh,, ja need lepingud avavad praegu Ameerika Ühendriikide veinitootjatele ukse selleks, et nad saavad kasutada ära näiteks portveini kuulsust, mida sadade aastate jooksul on kogutud. see mõjutab nii tarbijaid, tootjaid kui ka äh, kõige vanimaid äh, veiniregioone äh, Portugalis. suur tänu! suur tänu, järgnevalt kaheks minutiks palun härra Tantan. härra president, härra volinik, head kolleegid. ma tahaksin jätkata sealt, kus äh, proua Lulling äh, lõpetas, šatoo definitsioon on ühenduse tasandil kaitstud äh, kui traditsiooniline nimetus, artikkel sada kaheksateist määrusest nelisada seitsekümmend üheksa kaks tuhat kaheksa ütleb seda, artikkel viiskümmend seitse samamoodi annab ühenduse definitsiooni nendele nimetustele ning traditsioonilisi nimetusi tuleb ühtselt kasutada, see on väga oluline. kaks tuhat seitse, kaks tuhat üheksa Euroopa Komisjon enne kaasotsustusmenetluse sisseviimist äh, ütles, et äh, see süsteem on loogiline, samal ajal kasutasid Ameerika Ühendriigid omaenda õigussüsteemi selleks, et hakata kasutama nimetust Chateau, mis viitab veinitootjale või tootjate grupile, kes toodavad veini viinamarjadest, mis on traditsiooniliselt kasvatatud ning seda definitsiooni seostati teisiti. kokkulepe, kokku lepiti siis kaubamärgis või brändis ja see on tegelikult hoopis teistsugune lähenemine kui see, mida Euroopa Liidus kasutatakse. Wine Ameerika Assotsiatsiooni äh, definitsioon Chateau'le äh, on ka välja antud, äh, seda võivad ainult selle liidu liikmed ise kasutada ning nad kasutavad tegelikult definitsiooni hoopis teisiti kahe tuhande üheksanda aasta mm, mai resolutsiooni kohaselt. ametlikus teatajas on need äh, resolutsioonid avaldatud, aga Wine Ameerika Liidu definitsiooni seal ei kajasta, kajastu. Äh, vale definitsiooni kasutamine aga ei ole üldse soovitatav, president katkestab, suur tänu, olen juba mitu korda öelnud, et pidage ajakir-, ajast kinni, nii et äh, nüüd on sellega lõpp. kaks minutit, palun, järgnevalt äh, härra Andreu, palun. Äh, härra president, härra volinik, head kolleegid ma arvan, et täna on väga oluline see, et Euroopa Komisjon tagaks, et need taotlused oleksid Euroopa Liidu õigusaktidega äh, kooskõlas, äh, eriti mis puudutab traditsiooniliste nimetuste kaitsmist äh, kolmandatele riikidele. Nende nimede kasutust volitatakse samasugustel tingimustel, nii nagu Euroopa Liidu liikmesriikides. kui see nii ei ole, siis ei ole selliste nimetuste kasutamine õiguslikult olnud äh, korrektne, Chloe ja Chateau, Chateau nimetuste kasutamine ei ole õige, sellepärast et äh, Ameerika Ühendriikide äh, veinitootjad ei tooda neid samu veinisorte samal moel nagu Euroopas. Ähm, samuti ei tohi Euroopa Liidus selliseid tooteid siis valemärgistuse all müüa sellepärast, et see tallab jalgade alla veinitootjate jõupingutused sajandite jooksul ning see ohustab ka teisi Euroopa tooteid, kuna tegemist on väga ohtliku pretsedendi loomisega. samuti ohustab see veinitööstus üleüldiselt Euroopas, kas te, härra volinik, saate kinnitada, et ameeriklaste taotlus ei ole vastuvõetav, kas see on tõepoolest siis vastavalt traditsiooniliste nimetuste reeglitele Euroopa Liidu õigusaktides, aitäh! suur tänu! vaband-, Äh, üks-null Prantsusmaa Saksamaa vastu, nii et äh, väike kompensatsioon teile, härra Dantan, selleks, et ma sõna, äh, teie sõnavõttu katkestasin, aga järgnevalt saab siis sõna härra Silvestris, palun. härra volinik. kui me kolmandatest riikidest veame sisse võltstooteid, siis me oleme sellise tegevuse vastu alati võidelnud äh, käesolevas kojas. Äh, tuleb välja, et Itaalias näiteks on võimalik äh, lihtsalt veini toota, lisades lubamatuid kemikaale ning selline uudis on Itaalias põhi, põhjustanud inimeste seas šoki, aga samas need tooted on avalikult äh, müügil. samuti kasutatakse kääritavaid aineid, pakis on võimalik neid osta ning äh, vastikute kemikaalide läbi saab niimoodi igaüks äh, ka kodus veini valmistada äh, ja väga kuulsate veinitootjate nimesid samas kasutatakse sellistes protsessides. Äh, nagu öeldud, siis äh, sellised asjad jooksevad läbi Itaalia me-, meedia, nii et härra volinik, äh, selle, see arutelu traditsiooniliste nimetuste kaitsmise üle Ameerika toodetele ei näe vist praegu üldse mingisuguseid piire. et me räägime täiesti lubamatutest praktikatest, mis kahjustavad konkurentsi ning viivad võltstoodete loomisele. ärge unustage, et need veini valmistamise pakid, mis on äh, müügil Itaalias, on valmistatud Ameerika Ühendriikides, kui see on äh, vein, siis ma ei tea ka, millest me üldse räägime. suur tänu ja järgnevalt kaheks minutiks palun proua Erants Katsia. suur tänu. hoolimata kahe tuhande kuuendal aastal veinide osas jõutud kokkuleppele kus Euroopa Liit tegi tõesti teatavaid mööndusi Ühendriikidele, aga Ühendriigid ei ole sugugi üritanud päritolutähistusi asjakohaselt kasutada, see muidugi puudutab ka näiteks Hispaania niisuguseid veine nagu Sherry ja Malaga, nii et minu arvates me peaksime kasutama diplomaatilisi vahendeid, et lõpetada see, et Ühendriigid kasutavad neid nimesid täiesti kohatult mis nüüd puudutab WTO-s sõlmitavat lepi, lepingut, siis oleks äärmiselt oluline, et me ikkagi kaitseksime geograafilist tähistust. kui Euro-, Ameerika veinid soovivad kasutada Chateau ja Clos nimetusi ikkagi, mida siis komisjon kavatseb teha, kuidas te tagate selle, et Ameerika tootjad vastavad nõukogu, Euroopa Liidu nõuetele kui nad soovivad kasutada neid nimesid, sellepärast et me peame kaitsma neid nimesid. näiteks äh, Hispaania terminit solida, mis tähendab äh, kirsse. komisjon tahab äh, küll Ameerika tootjatele meele järel olla, aga oluline oleks ikkagi lahendada see küsimus sellepärast et kui see lahendatud ei saa, siis see tõesti on täiesti pretsedenditu juhus veiniturul. siin tundub praegusel hetkel, et komisjon tegelikult ei toeta Euroopa Liidu veinitootjaid, kus traditsiooniliste nimede kasutamisele kehtivad tõesti väga ranged reeglid praegusel hetkel on ka väga sobiv võimalus leida geograafiliste tähiste kohta üldkehtiv reegel kogu maailmas, teha seda siis WTO raames. nii et see meie ülesanne on kaitsta meie toodangut ja meie tootjaid ja meie tarbijaid. suur tänu ning järgmine kõneleja, härra Dorfmann, kaks minutit. härra president, härra volinik, kallid kolleegid. Euroopa Liit vajab, et seda, et maailmas oleks hästi toimiv veinikaubandus, kakskümmend kolm hektoliitrit veini veetakse Euroopa Liidust välja kogu aeg ja sisse tuuakse umbes kolmteist hektoliitrit veini, aga kaubandus vajab reegleid ning vajab ausust ja õiglust, vajab ausust nii tootjate vahel, kuid vajab ka tarbijate ees aus olemist, sellepärast et tarbijal on õigus teada, mis ühes või teises tootes sisaldub. lisaks sellele on neil õigus ka teada seda, et vein mis on toodetud mingis konkreetses kohas, on, on korrektselt kaitstud ning seetõttu saavad ikkagi Ühendriikide veinitootjad kasutada neid nimetusi ainult sellisel juhul, kui nad teevad ära oma kodutöö, mitte ei jätka täiesti ebaloogiliselt nimetuste kasutamist, rääkigem siis siin Prosecost, Chiantist või ükskõik millisest muust nimest, mida Ühendriikides müüakse, kui nimi on selline, siis peab selles pudelis sisalduma ka nimetatud jook. me impordime Ühendriikidest igal aastal umbes poole võrra sellest kogusest, mis me neile mis me ise neile ekspordime, aga see on väga suur kogus ning seetõttu me tegelikult oleme ikkagi huvitatud, et see kaubandus toimiks hästi ja õiglastel tingimustel. suur aitäh ning järgmine kõneleja, kaks minutit, proua Patra Neves. suur aitäh, härra president igasugune traditsiooniliste nimede valekasutus, näiteks kõik, mis puudutab portveine ning teisi sarnaseid veine, on tegelikult tarbijate ja tootjate tootja, tarbijatele ja tootjatele kahjulik ning see tähendab siis seda, et me peame igal juhul võitlema selle eest, et nimesid kasutataks õigesti sellepärast, et vastasel korral surutakse tarbijatele peale ju tooted, mis tegelikult ei ole need, mida nad ennast väidavad olevat ning samuti on see kahjulik tootjatele, sellepärast et nende aastate pikkune töö tegelikult saab kahjustatud ning asjaolu, et teised võivad kasutada neid nimetusi, on vastuolus Euroopa tarbijakaitse eeskirjadega ning samuti sellega, et Euroopas soovitakse investeerida Euroopa toodete kvaliteeti. ärgem unustagem, et kahe tuhande kuuendal aastal, kui see lubadus anti ajutiselt, siis tegelikult hakkasid Ühendriikides kohe toimuma igasugused kuritarvitamised, aga komisjon ei pööranud sellele tähelepanu. me nägime mitte ainult veinide, vaid ka paljude teiste asjade puhul, et äh, nimetusi kasutati lubamatult ning kui niisugused asjad juba alguse sai, siis nad muudkui jätkusid ja jätkusid. härra president, niisugust asja ei tohi lubada proble-, probleem ei ole mitte ainult Ühendriikides, see läheb palju kaugemale suhetest Ühendriikidega, see on igasugune kolmanda maailma turg, eriti Hiina, kus kasutatakse igasuguseid võltsinguid, näiteks Hiina võib ju tuua sisse veini Ühendriikidest ning seega ohustab ta ka Euroopa turgu. nii et see küsimus tuleks ühe korraga ja korrektselt lahendada ning kehtestada rangemad reeglid geograafiliste tähiste kasutamisele ja lõpetada võltsveinide sissetoomine. järgmine kõneleja, proua Köstinger, kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik rääkides veinidest ning nende tähistustest, peame vaatama, kus kohas tegelikult on see tegelik probleem. kui Euroopa Liit soovib, et tema päritolumärgistust usaldataks ja seda me ju tahame, me tahame näidata, et meil on kvaliteetne toodang, aga ameeriklased ei järgi sama strateegiat, nende strateegia on hoopis teistsugune ning minu arvates me peame nüüd siin tegutsema uhkelt ja seisma oma toodete eest. kui Ühendriikidega kokkulepe sõlmitakse, siis siis oleks sellest kasu, Ühendriigid on lubanud lõpetada geneeriliste veininimetuste kasutamise, aga seda ei ole siiamaani juhtunud, nii et ma arvan, et komisjon peaks tegelikult mõtisklema sel teemal, kas nad saavad anda loa Ameerika veinidele niisugusel kujul, nagu see praegu toimub. minu arvates on tarvis täiendavaid läbirääkimisi ning Euroopa Parlament on tulnud juba välja üsna konkreetse ettepanekuga omas raportis meil vastastikune tunnustamine toimub juba mahetoodete osas ning minu arvates see oleks äh, näidis, mille järgi me võiksime ka siin tegutseda. nii et ma pöördun komisjoni poole ettepanekuga, et komisjon tuleks välja väga konkreetsete üksikasjadega, kuidas ta kavatseb tulevikus tagada selle, et peetaks kinni Euroopa tarbijaid ja tootjaid kaitsva seadusandluse, seadusandluse rakendamise ja selle korrektse rakendamise suur tänu ning järgmine kõneleja kaks minutit, proua Klaas. suur tänu, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid. vein on väga, väga tundlik toode, see esindab nii kultuuri kui samas majandust ning meie siin Euroopa Liidus üritame tegeleda kõikide probleemidega, mis seonduvad veinituru ühtse korraldusega seda on üsna raske teha, kui me räägime siin traditsioonilistest märgistustest, need näitavad veini piirkondlikku päritolu, on ka samuti kvaliteedi kinnituseks ning äh, nende põhjal peaks inimene teadma, mida ta ostab, mis tal seal pudelis on ning prantslased ning luksemburglased kasutavad terminit chateau, Saksamaal kasutame terminit vainkuut, mõlemad need terminid on väga olulised, sellepärast et need mõlemad viitavad sellele, et seda veini on tootnud ainult üks tootja ja see on toodetud ühes konkreetses veinimõisas ning äh, tarbijad hindavad neid termineid ning nad teavad, mis selle taga on, Chateau viitab nii traditsioonile kui kohale kui viinamarjale, millest seda on tehtud. Äh, saksa nimetust vainkuut ei ole võib-olla nii palju siin arutatud, peamiselt seetõttu, et saksa keel ei ole nii väga veinitootmisega seotud ning näiteks termin šampann äh, keelati Saksamaal ära, sellepärast et kõik soovisid kasu lõigata prantsuse sõnast šampanje ning nüüd me kasutame ikkagi Saksamaal oma sõna sekt ja kõik ju teavad, et šampanje ja sekt ei ole üks ja sama, see kvaliteet ei ole võrdne ning seetõttu on ka oluline, et prantsuse keelt mittekõnelevatest riikidest tulevaid veine ei turustataks prantsuse nimedega. komisjon soovib siin saada selgust ning me ei tohi kolmandatel riikidel oma nõudmusi pehmendada ja nõuda nende pehmendamist, nii et kolmandad liigid ei tohi seda kasutada, komisjon peaks sellest hea seisma. suur tänu ning nüüd me jõuame vaba mikro, mikrofoni juurde, kõigepealt on proua Sanchez-Smithil sõna üheks minut-. suur tänu, härra president äh, härra volinik, kolleegid, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal teeb meile muret komisjoni otsus lubada Euroopa Liidus müüa Ühendriikidest pärit veini, millel seisavad märgistused Chateau või Clos, mis tegelikult on konkreetsed Prantsuse piirkondade tähistused, mis tagavad selle, et vein on kvaliteetne, tarbija teab, mida ta ostab ning niisuguste märgistuste saamiseks peavad tootjad tõesti väga rangeid reegleid täitma. vein tuleb toota sellel ühel konkreetsel territooriumil, aga Ühendriikides kasutatakse seda lihtsalt kui mingisugust kaubamärgi nimetust, see ei sisalda endas praktiliselt mitte midagi. me võitleme kõvasti siin, et me saaksime kaitsta veine ja nende kvaliteeti, aga nüüd tundub, et Euroopa Liit ei hooli üldse oma tootjatest, ta teeb võimalikuks ebaõiglase konkurentsi ning ma pöördun komisjoni poole tõesti ettepanekuga, et te siiski kaitseksite oma tootjat suur tänu ning nüüd volinik Šemeta, palun võtke arutelu kokku. härra president, auväärt parlamendiliikmed, kõigepealt ma tahaksin kõiki tänada nende sõnavõttude eest. ma väga hoolikalt jälgisin, missugused asjad teile muret teevad ning ma tutvustan neid loomulikult oma kolleegile, volinik Tšolosele, kes selle valdkonna eest vastutab. ja lubage mul nüüd korrata sedasama, mida ma ütlesin avasõnades, komisjon on täielikult teadlik sellest, kui tundlik on veini teema ja teab ka seda, missugused on poliitilised tagajärjed nii rahvusvahelisel kui ka siseriiklikul tasandil. mis puudutab Ühendriikide taotlust, siis Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahelist veini alast kokkulepet on tegelikult mõlemad osapooled täitnud. Ühendriigid peavad rakendama Euroopas kasutatavaid tähistusi kooskõlas meie seadustega. loomulikult meie jätkuvalt toetame ja edendame oma geograafilist tähistust, aga samas traditsioonilised terminid ei ole Äh, intellektuaalne omand, vaid see on lihtsalt märgistus, kuid olles seda öelnud, pöörab komisjon loomulikult tähelepanu sellele, mis toimub, me ei ole veel võtnud vastu mitte mingisugust otsust, me jätkuvalt uurime Ühendriikide taotlust ning loomulikult me võtame arvesse Euroopa Liidu veinitootjate huvisid ning samuti meie tarbijate huvisid kui me hakkame oma otsuseid tegema, suur tänu. suur tänu, härra volinik. me oleme nii palju täna Veenist rääkinud et ma loodan, et te nüüd saate endale ka klaasikese pakkuda. arutelu on tänaseks lõppenud ning järgmine osaistung algab homme ning päevakord on juba avaldatud ning te leiate selle Euroopa Parlamendi koduleheküljelt. suur tänu, et te täna osalesite meie aruteludes, soovin tänada ka kõiki, kes on panustanud meie koosoleku toimumisse.